võetud õigusakti vastu ähm, ning äh, esimeste konverents äh, siis äh, teatati vastavalt punktile sada viis lõige kuus, et ei esitatud vastuväiteid selle vastu ning vähem, vähemalt nelikümmend saadikut Äh, või üks äh, fraktsioon võib esitada vastuväiteid, kui seda ei tehta, siis on äh, soovitus kinnitatud ning see soovitus leiate ka täiskogu veebilehelt